loomine. ja siis järgneb lõppetapp, mis loodetavasti viiakse lõpuni, lõpule enne käesoleva aasta lõppu tänan, proua Harkin, teil on kindlasti täiendav küsimus. tänan, president, ja tänan ka nõukogu selle vastusest. mul on eriti hea meel kuulda, et sellega jõutakse lõpule enne käesoleva aasta lõppu, sest minu arvates kuusteist liikmesriiki on selle ratifitseerinud, teie ütlesite kolmteist. kas nõukogu võib öelda, milline saab olema äh, kui Euroopa Liit ise ratifitseeriks selle konventsiooni, te mainisite mitut artiklit kuid kindlasti on ka konventsioonis mitmed artikleid, mis viitavad äh, puuetega inimestele äh, mõistliku äh, elamispinna andmine ja iseseisva elu korraldamine ja mu küsimus on, milline saab olema mõju, kui Euroopa Liit ise ratifitseeriks selle konventsiooni ja ka need riigid, kes ei ole veel ratifitseerinud. tänan, minister, palun. tulen tagasi selle küsimuse juurde. küsimus puudutas siis kolmeteist, kolmeteist äh, riiki, liikmesriiki, kes on ratifitseerinud äh, selle konventsiooni Austria, Belgia, Tšehhi, Taani, Saksa, Ungari, Itaalia, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik, Prantsusmaa on seega ratifitseerinud ÜRO konventsiooni milline siis praegune olukord on? loomulikult äh, äh, peab komisjon uurima, kuidas täidetakse äh, kohustusi liikmesriikides, et anda kinnitus, et tõesti konventsioon on ratifitseeritud. nüüd, mis on siis äh, järgmised äh, sammud, kui ratifitseerimisprotsess on läbi, siis äh, võib Euroopa Komisjon välja pakkuda mõne meetme, et edendada puuetega inimeste õiguste kaitset ja loomulikult selline töö peab käima paralleelselt strateegiaga kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend, mis puudutab äh, kümneaastast puuetega inimeste strateegiat ning eh, see peab andma võimaluse puuetega inimestele täiel määral eh, kasutada oma õigusi ja vabadusi. mul on veel üks täiendav küsimus, võtame kõigepealt need ja siis palun teid, minister, vastata neile mõlemale. härra Semka ja proua Blinkevitš-Jute on esitanud need küsimused, palun härra Semka kõigepealt, vabandage. kui te lubate, siis tahaksin teile, härra minister, esitada minu arvates väga olulise küsimuse. nimelt, minu meelest on olukord praegu väga halb, sellepärast et kahekümne seitsmest liikmesriigist on ainult kolmteist riiki ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni enamus ju pole seda teinud. seega küsin, kas te teate, mis põhjustel on ainult pool liikmesriikidest ratifitseerinud selle konventsiooni, mis on väga tähtis puuetega inimestele ja nüüd Prav Linkevitš Juta. suur tänu, proua president, härra minister, tänan teid vastuse eest mind aga huvitab, mikspärast liikmesriigid ei kiirusta selle konventsiooni ratifitseerimisega. kas neil on hirm võtta vastutus? tagamaks seaduslikud õigused puuetega inimestele, nii nagu ka teistele ühiskonnaliikmetele kuidas areneb diskrimineerimise vastase direktiivi äh, väljatöötamine, kas liikmesriikidel on äh, võimalus kuidagi kiirendada selle direktiivi vastuvõtmist? suur tänu! loomulikult äh, töö käib koostöös liikmesriikidega, aga lubage mul öelda, et võib ju tõesti tunda pettumust ja, ja ka olla skeptilised, kui vaadata, millise kiirusega liikmesriigid ratifitseerivad seda ÜRO konventsiooni. mingisugust erilist põhjust selleks minu meelest ei ole. tundub, et ratifitseerimisprotsess liikmesriigiti lihtsalt erineb ja ma ei taha mingisuguste argumentide taha end peita, kuid pean ütlema, et äh, nii selles küsimuses ka, äh, kui ka paljudes äh, mitmetes teistes küsimustes on ikkagi tegemist liikmesriikide suveräänse otsustusõigusega, kuidas nad ratifitseerivad, millise ajakava järgi, mõnedes liikmesriikides käib protsess kiiremini mm, ja loomulikult ähm, liikmesriikidel on siinkohal oma suveräänsed õigused. suur tänu ja nüüd läheme edasi küsimusega, mille esitas eri, esialgu härra Mitchell. täna esitab selle proua McInnes ja see puudutab epilepsia ravi. palun, härra minister proua president, kallid kolleegid, kõigepealt äh, tahaksin tänada küsimuse esitajat, äh, kuigi teda täna siin kohal ei ole. suur tänu selle huvi vastu, äh, mida ta väljendas neurodegeneratiivsete haiguste, ajuhaiguste, mittepsühhiaatriliste haiguste kohta Te. tegemist on äh, Äh, olulise probleemiga, mis puudutab väga paljusid meie kaaskodanikke. Äh, Euroopa Liidu funktsioneerimise lepingu artikkel sada kuuskümmend kaheksa õhutab liikmesriike rahvatervise alal koostööd tegema, äh, ka haigusennetuste alal. Euroopa Liidu lähenemine nendele küsimustele on horisontaalne ja keskendub võitlusele äh, vältimaks neurodegeneratiivsete haiguste all kannatavate inimeste mm, häbimärgistamise vastu. ja äh, oma järeldustes kahe tuhande kolmandal aastal nende haiguste kohta osutab Euroopa Liit erilist tähtsust just sellisele lähenemisele, et väldida diskrimineerimist eh, igasuguste neurodegeneratiivsete ja eh, vaimuhaiguste puhul ning eh, samuti pöörame erilist tähelepanu sellele, et niisugused inimesed ei kannataks sotsiaalse tõrjutuse all. kahe tuhande viiendal aastal võeti vastu ühenduse meede vaimuhaiguste kohta nõukogu on palunud liikmesriike vastu võtta meetmed ja töötada välja tegevuskava vastavalt maailma tervishoiuorganisatsiooni soovitustele kahe tuhande viiendast aastast. nõukogu võitleb samuti ka äh, neurodegeneratiivsete mitte psühhiaatriliste haiguste mm, vastu, nimelt Alžeimeri ja äh, tõbi kaasa arvatud, oleme äh, kavatsenud välja võtta vastava strateegia, äh, mis puudutab eriti Alžeimeri tõve ning kahe tuhande üheksandal aastal võttis vast-, vastu äh, nõukoguga teadusuuringuid puudutava otsuse, äh, mis puudutab äh, ühiseid pil-, pilootprojek-, ühist pilootprojekti neurodegeneratiivsete haiguste ja Alžeimeri tõve uuringute osas. suur tänu! proua McInnes. tänan president ja tänan nõukogud vastuse eest, ma annan Gay Mitchellile edasi selle. kas te võiksite äh, rääkida tegelikust olukorras erinevates liikmesriikides, mis peaks nõukogule muret, see sõltub sellest, kus inimene elab, äh, millist ravi ta saab epilepsia puhul ja paljudes liikmesriikides äh, on liiga vähe neurolooge ja milline mõju on sellel äh, meie piiriülese tervishoiupaketile, mida praegu arutatakse, sest kui seda epilepsiat ei ravita, siis see süveneb eh, ja inimesed kannatavad rohkem kui nendes riikides, kus on võimalik korralikku ravi saada ja erinevates riikides on epilepsiahaigetele osutatav abi erineval tasemel. Alors, je pense que vous arvan, et teil on õigus, kui te konstateerite, et äh, meditsiiniabi kvaliteet on liikmesriigiti erinev, me oleme väga kaugel alles äh, tervishoiu äh, valdkonna harmoneerimisest, aga peab ütlema ka, et tervishoid on üks Euroopa Liidu prioriteete, kuigi mitte mitte eh, kõige tähtsam, sest see jääb ikkagi riikide tasandil prioriteediks. Eh, ja samas küsisite te piiriülese tervishoiupaketi kohta see võib kindlasti tervishoiu kvaliteedi küsimusi esile tõsta ja tahaksin öelda, et nõukogu Belgia eesistumise ajal jätkab läbirääkimisi selleks, et lähendada liikmesriikide seisukohti ja saavutada teisel lugemisel selle paketi osas kokkulepe. töö on väga keeruline, aega on väga vähe, aga meie eesmärk on eh, detsembris siis, enne detsembri lõppu kokkuleppele jõuda. tänan. täiendavaid küsimusi ei ole selle punkti osas ja läheme järgmise küsimuse juurde selle esitas Sean Kelly ja see puudutab Euroopa Liidu kooskõlastatud seisukohti Cancunis. proua president, kallis kolleeg, nõukogu neljateistkümnenda oktoobri istungil võttis vastu Euroopa ühispositsioonid Cancuni kliimakonverentsile. selle teksti alusel kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal oktoobril toimuva nõukogu käigus võetakse vastu otsused ÜRO kliimakonverentsiks ja e, Euroopa Liidu seisukohad muidugi hõlmavad kõiki kliimakonverentsi kõige olulisemaid aspekte, nimelt e, Kyoto protokolli järgne periood pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, samuti Paali e, teekaart, kliimamuutustega kohanemine, tehnoloogia aspektid, Äh, metsade kadumine ja finantsküsimused. nõukogul on äh, täiesti selged positsioonid paika pandud, seisukohad äh, on valmis edastamiseks konverentsile, et saata välja selge, ühtne sõnum meie rahvusvahelistele partneritele. Euroopa Liit loodab et Cancunis äh, võetakse ühiselt vastu tasakaalustatud otsused, mis võimaldab rakendada rahvusvahelise kliimamuutuste vastase võitluse režiimi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta järgsel perioodil. Cancuni eelsed kahepoolsed kontaktid on andnud võimaluse meil ka oma seisukohti selgitada. Äh, kui vaja, täpsustame oma seisukohti samuti ähm, Euroopa Liit peab koordineerivaid äh, kohtumisi ka äh, koha peal ning ähm, need võivad aidata kaasa meie seisukohtade selgitamisele, mida me esitame kõigile oma välispartneritele. suur tänu, härra Kelly, palun. suur tänu, proua president. ja nagu kesend ma hindan kõrgelt teie vastust ja on oluline, et me jätame positiivse mõju Cancunis äh,, mitte sellise, nagu oli ebaõnnestunud Kopenhaagen. ja sellest, mis te ütlesite, ma eeldan, et teised maailma riigid kes osalevad Kopenhaagenis, osalevad seal, äh, kui kindlad te olete, et nad nõustuvad siduvate eesmärkidega, sest need eesmärgid peaksid olema kõikidele siduvad, et sellest raskest olukorrast välja tulla? Alors, je dois... Euh, pean teile vastuseks ütlema, et ähm, Cancunis on edu saavutada väga raske. esiteks, tegemist on suhtelise pessimismiga seoses majanduskriisiga, mis on puudutanud mitte ainult Euroopa Liitu, vaid ka eh, maid väljaspool Euroopat, eh, mille tõttu on eh, ambitsioonid seoses investeeringutega vähenenud, arenevate riikide keeldumine siduvatest eesmärkidest ning USA läbikukkumine selge õigustiku paikapanemises on kõik need tegurid, mis saadavad meid nüüd alates Kopenhaagenist ja me peame olema väga ettevaatlikud kui me otsustame, millise orientatsiooni peame valima Cancunis kuu, ühe kuu pärast. nüüd on mitu palvet lisaküsimusi esitamiseks, selles küsimuses ma saan lubada ainult kaks küsimust vastavalt laekumise järjekorrale ja poliitilise tasakaalu vajadusele. Äh, proua Tikau esimesena ja seejärel härra Obermeier. Äh, suur tänu proua president, minister, ma tahaksin küsida, kas te äh, kavatsete siduda kliimamuutustega seotud eesmärgid saaste vähendamise eesmärgil aastatuhande arengueesmärkidega? on õige, et on arenguriike, kes leiavad, et see on nende jaoks liiga kulukas, et äh, suurendada heitkoguste vähendamist protsendi võrra, see Äh, aga omakorda võiks kaasa aidata uute töökohtade loomisele ja majanduse jätkusuutlikkusele. kas te näete ette, et need siduvad eesmärgid seotakse aasta, aastatuhande arengu eesmärkidega? härra Obermeier, tänan, proua president. Indoneesia, Brasiilia ja teised äh, arenenud äh, riigid äh, olid äh, nii-öelda vastasrinnas äh, ja tärkava majandusega riigid ei olnud nõus tegema mingisuguseid järeleandmisi, kuidas meil oleks võimalik vältida selliste plokkide moodustumist ja kuidas Euroopa Liit saaks mängida vahendaja rolli erinevate teemade käsitlemisel? härra minister kahele küsimusele vastamiseks ütlen, teil oli õigus, Euroopa Liit peab muutuma oma strateegiat võrreldes Kopenhaageniga, ta peab palju rohkem selgitama, millised on tema seisukohad, kõnelema riikidega rühmiti, kellel, arvestades nende erinevaid seisukohti ja loomulikult ähm, kliimamuutused ja arengueesmärgid on äh, loomulikult seotud e-, eelkõige eelolevatel eest, aastatel on need äh, jõupingutused, mis peavad vähendama rasketööstuse tähtsust, ähm, olema koordineeritud arenevate riikidega. muide, Euroopa Liit äh, toetab arenevaid riike strateegiaga äh, Fast Start ja püüab just aidata neid riike, kellel ei ole võimalusi ähm, keskkonnareostusega ise toime tulla. me aitame kaasa nendel riikidel kasvuhoonegaase vähendada. suur tänu ja nüüd järgmine küsimus, mille esitajaks on härra Papa-Nikolau ja puudutab eesistuja töökava ja konkreetsemalt kooli varajast poolelijätmist. president, kolleegid, eesistujamaa jätkab seda tööd, mil, millega tegid algust eelmised eesistujamaad, nimelt äh, koostööd koolihariduse vallas Äh, selleks, et õpilased saaksid koolist kaasa ka põhioskused. kahe tuhande kümnenda aasta märtsi ülemkogu järeldustes toonitati äh, vajadust vähendada koolist väljalangenute protsenti ning vastu võtta kollektiivsed eesmärgid saavutada väljalangevuse vähenemine kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kümne protsendini me oleme alustanud juba ministrite tasanditel seminaride korraldamisega. muide, tegime sellega algust juba juulis ja samuti äh, on toimunud äh, liikmesriikide ko äh, kohustusliku koolihariduse eest vastutavate ametnike kohtumised, selleks arutada äh, koolihariduse talakaalu, tasakaalustatust alates siis äh, eelkooliealisest haridusest, selleks, et vältida lõpuks koolist väljalangemist. eesistujama on äh, toonitanud äh, võtmeoskuste edasiandmist õpilastele kogu Euroopa ulatuses ning ähm, me töötame välja praegu eesistujamaa järgmisi novembris vastu võetavaid järeldusi. Euroopa Liidu Nõukogu töötab välja ka soovitused Euroopa Komisjonile äh, seoses koolist väljalangemise vähendamisega ning samal ajal jätkame jõupingutusi ka liikmesriikide tasandil selleks, et järk-järgult vähendada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks koolist välja langenute arvu vastavalt ülemkogul fikseeritud eesmärkidele ja tahaksin veel lisada, et äh, Euroopa vaesuse vastase aasta raamistikus on eesistujamaa Belgia organiseerinud kahekümne kaheksandal septembril ka konverentsi nõiaringist väljumine, kaasatus ühiskonnas läbi hariduse. see kohtumine oli kindlasti aluseks ja, ja inspiratsiooniks novembris toimuvale nõukogule. tänan härra Papanikula, teil on õigus täiendavale küsimusele. tänan, ma tahaksin tänada ministrit vastuse eest. ja mul on täiendav küsimus. Need lapsed, kes koolist välja langevad, mis nendest hiljem saab? kas nad jäävad ühiskonnas tõrjutud olukorda, marginaliseeruvad või lähevad mingisele töökohale, kas neil on võimalik ka väärikalt elu jätkata ellu jääda, kas nõukogul on andmeid selle kohta? ja kas komisjonil on palutud välja töötada mingi kava, et välja selgitada, äh, äh, kas selline koolist vale, vale pooli jätmine, kooli varene pooli jätmine jätkub ja kas on vaja mingeid meetmeid tulevikus rakendada? kas kolleeg algatus on muide väga hea, haridusametnikud ja ministrid ja nendevahelised kontaktid näitavad, et olukord liikmesriigiti on väga erinev. kuna on olemas juba selliseid programme, mõnikord ka väga eh, konkreetseid, selleks, et vältida, mm, vältida, et kooli poolelijäetnuid marginaliseeritakse ühiskonnas muidugi see on kõik väga tähtis, aga protsess võtab aega, hinnata olukorda kahekümne seitsmes liikmesriigis ei ole sugugi lihtne, arvan, et ähm, alustame tööga Belgia eesistumise ajal ja äh, loodetavasti järgmine eesistuja oma Ungari äh, võib juba algust teha soovituste väljatöötamisega, mitte ainult selleks, et vähendada kooli, koolist välja langenute arvu, vaid ka selleks, et äh, kaardistada kahekümne seitsme liikmesriigi olukord, eh, uurides, mis saab nendest, kes jätavad kooli pooleli, kas jäävad nad ühiskonna äärealadele või suudavad nad öö, eh, kuidagi ennast, eh, ennast kehtestada tehnilise hariduse vallas. suur tänu täiendavad küsimused, kõigepealt äh, proua Blinkevitš-Jutelt. suur tänu. suur tänu, härra minister, nende jõupingutuste eest, mida Belgia Euroopa Liidu eesistumise ajal on teinud vaesusevastases võitluses. kas te ei arva, et vaesus võibki üks koolist väljalangemise põhjuseid olla? Euroopa Liit on vastu võtnud täna väga olulise otsuse, mis puudutab eh, minimaalpalka Euroopa Liidus. kas te ei arva, et võitlus vaesuse vastu võib aidata kaasa vähen-, ka koolist välja langenud arvu vähendamisel? Radikau tänan, president, minister, kahjuks koolist väljalangejate arv on Euroopa Liidus jõudnud juba üheksateistkümne protsendini ja nelikümmend protsendini sellistes riikides nagu Portugal. majanduskriis, riikide rahandusolukorra halvenemine ja elanikkonna on, on viinud ka kaasa koolide sulgemiseni, eriti maapiirkondades. kui me räägime haridusest, me mõtleme Euroopa tuleviku peal ja härra minister, käesoleval aastal, kui me võitleme vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, ma palun, et te kehtestaksite kohustuslikud eesmärgid koolist väljalangemise vähendamiseks. Je, je voudrais vous dire que je jagan sõnavõtjate mõtteid tõesti, kooli poolelijätmine on seotud sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega, see on iseenesestmõistetav. lapsed seoses oma perekonna olukorraga kindlasti ei ole alati soodsas olukorras koolihariduses ning äh, nõukogu on seda mõistnud, nagu te teate, me oleme äh, koos vastu võtnud strateegia kaks tuhat kakskümmend, mis seob ühest küljest majandusarengu, äh, meie hariduse kvaliteedi, aga ka vaesusevastase võitluse. kõik need elemendid moodustavad ühe terviku, mis võiks äh, sidusaid vastuseid anda. tulen tagasi võtme oskuste juurde, sest see on oluline osa Belgia, Belgia järeldustest, mis kavatsetakse esitada novembri ülemkogule. räägin nendest kiirelt, nimelt soovitakse liikmesriigiti strateegiad vastu võtta selleks, et eh, lugemisoskust, arvutamisoskust parandada, samuti on see seotud liikmesriikide praeguste strateegiatega nagu siin räägiti, väga tähtis on õigeid otsuseid vastu võtta, luua eh, liikmesriikides eh, pilootprojekte, kui soovitakse parandada võtmeoskuste edasiandmist eh, lastele. kõige tähtsam on tõhusalt olemasolevaid vahendeid kasutada, näiteks läbi avatud koordineerimismeetodi toetada elukestvat õpet, projekte ja seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi kaudu toetada haridust. Need on meie kui eesistujamaa eesmärgid ja me kavatseme need eesmärgid edasi anda järgmisele eesistujamaale Ungarile. tänan. suur tänu ja nüüd härra Higinsi küsimuse juurde, mis puudutab Euroopa Liidu eesmärki kaotada täielikult äh, maamiinid, palun. Madame la présidente, chers collègues. proua president, kallid kolleegid juba aastaid tegutseb Euroopa Liit selle nimel, et kaotada täielikult jalaväemiinid, maaminid, et lahendada tohutu arenguprobleem, humanitaarprobleem. alates kahe tuhande viienda aasta maikuust, kui võeti nõukogu otsus selle kohta vastu, on Euroopa Liit vastu võtnud ühismeetme võitlemaks jalamiinide kasutamise ja leviku vastu kogu maailmas. Euroopa Liit oli esimene, kes reageeris rahvusvahelises, rahvusvahelise üldsuse seas juba tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal Ottawa konventsiooni vastuvõtmisel, mis äh, oli suunatud sellele, et lõpetada maamiinide kasutamine, tootmine ja nii edasi ning nüüd on ette nähtud uued meetmed selleks, et Euroopa poliitikat suunata täielikule jalaväemiinide kaotamisele kehtestada ühtne moratoorium äh, jalaväemiinide tootmisele, levitamisele. loomulikult on vaja selleks äh, mitmeid jõupingutusi nii demineerimise alal kui ka öö, äh, muude sammude koordineerimist. Euroopa Liidul on vastu võetud kohustused juba kahe tuhande kolmandal aastal seoses julgeolekustrateegiaga. võeti vastu vastu ühismeede selle kohta, et Ottawa äh, konventsioon ratifitseeritaks kõigis liikmesriikides ähm, ning et tegutsetaks nii demineerimise, miinide varude hävitamise äh, kui ka mm, äh, ohvriabi valdkonnas kindlasti tuleb äh, jätkuvalt nendes valdkondades tegutseda ning äh, eesistuja maa toetab kahe tuhande äh, Cartagenas Kolumbias vastu võetud plaane kahe tuhande kümnendaks, kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. nõukogu valmistab ette vastavateemalist uut otsust, mis puudutab eelkõige ohvriabi, jalaväemiini ohvriabi ning ähm, komisjon on ette nä-, näinud abi, sellealast abi ka läbi arengupoliitika aidates kaasa demineerimisele, ohvriabile eraldades üks koma kaheksa miljardit eurot sellele, see on pool ülemaailmsest panusest nende eesmärkide nimel. härra Higins, palun. tänan, äh, proua president, äh, soovin tänada nõukogu põhjaliku vastuse eest, ta mainis Ottawa konventsiooni meil on olnud ka konventsioon äh, kassettlahingu moona kohta ja tegevuskava aga Euroopa Liidu üks koma kaheksa miljardit äh, eurot, mis eraldati kuni äh, kahe tuhande seitsmenda aastani ähm, teavitustööks äh, miinide valdkonnas võitluseks selle vastu, siis sellest on kasutatud ära ainult üks koma viis miljardit, tuhanded inimesed surevad miinide tagajärjel endiselt ja meil tuleb oma tegevust tõhustada vous avez raison euh, on a dépensé un milliard nagu te ütlesite, me tõesti oleme kulutanud eh, üks koma viis miljardit ja tõesti ikka veel langeb jalaväemiinide ohvriks eh, iga kuu kaks tuhat inimest. Euroopa Liit on juba pool oma tööst ära teinud, aga ega me üksi ei suuda ka kõike teha. Te selgitasite väga hästi, kui oluline on meie jaoks selle probleemi humanitaaraspekt. kahjuks me ei saa äh, kuidagi kaugemale minna oma otsuste tegemisel. see puudutab ka äh, desarmeerimisalaseid jõupingutusi, ilmselt on veel arenguruumi, me oleme valmis keelustama jalaväemiine suur tänu, mul on veel kaks täiendavat küsimust härra Kellilt ja härra Rüübikilt. kõigepealt härra Rüübik. tänan, proua eesist-, proua president. maamiinid on arvatavasti ka tulevikus äh, endiselt äh, probleemiks kas oleks võimalik äh, välja töötada uurimisprogramme maamiinide avastamiseks. tegemist ei oleks siis ainult Euroopa programmiga, vaid ka globaalse programmiga. kas võiks vastavate institutsioonide tähelepanu juhtida selliste programmide võimalikkusele? tänan, härra Kelly järgmisena. kõigepealt suur tänu härra Higislile selle väga olulise küsimuse tõstatamise eest ja tänan nõukogu põhjaliku vastuse eest Euroopa Liit on olnud proaktiivne selle olukorraga tegutsemisel, aga ma tahaksin nõukogult küsida, et kas nad on nõus et ÜRO on piisavalt tegutsenud selle küsimusega, kas ÜRO võiks anda suurema panuse lisaks meie panusele? härra minister, palun. kaks küsimust täiendavad üksteist ja vastan neile koos. see on tõsi, et äh, jalaväemiinide alased äh, uurimisprogrammid on loomulikult äh, teretulnud ja kindlasti tuleb koostööd teha ÜRO-ga ja eelkõige tuleb leppida kokku ÜRO ametkondades. see töö on väga pikaaegne üksteist tuleb veenda, osapooled ei pruugi tingimata ühel meelel olla ja eh, samuti on vaja eh, vahendeid eh, teadusprogrammidesse investeerimiseks. tänan ja nüüd läheme edasi järgmise küsimusega, mille on esitanud proua Blinkevitš-Jute ja teemaks on naistevastase vägivalla seirekeskuse loomine proua president, kallid kolleegid, võitlus naistevastase vägivalla vastu on nii Euroopa Parlamendi kui nõukogu prioriteet. kaks institutsiooni teevad juba aastaid koostööd selles valdkonnas ja erinevates kontekstides. tuletan siin meelde näiteks resolutsiooni, mille te eelmisel aastal vastu võtsite, siis kui tähistati ÜRO äh, kahekümne viienda novembri ähm, äh, resolutsiooni äh, vastuvõtmist, ähm, nimelt see puudutas rahvusvahelist naistevastase vägivalla äh, vastu võitlemise päeva ja nõukogu on palunud liikmesriikidelt vastavaid andmeid koguda nii nagu siin ka parlamendiliige ütles, märtsikuus kutsus ähm, ülemkogu komisjoni üles töötama välja naistevastase või-, vägivalla vastu võitlemise strateegia. komisjon on ette valmistanud siis äh, vastava seirekeskuse loomise, toetudes olemasolevatele struktuuridele. praegusel hetkel töötab komisjon välja uut strateegiat äh, naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks, sinna hulka kuulub ka vastava seirekeskuse loomine. nagu te teate, praegu meil veel täpseid andmeid ei ole, loodame järgmise, et järgmisel aastal see strateegia ka valmib. ja kui vajalik, siis loomulikult luuakse naistevastase vägivalla seirekeskus, nõukogu ei saa siin loomulikult sekkuda, sest komisjon peab vastavad ettepanekud tegema. kui komisjon ettepaneku teeb, siis loomulikult Nõukogu ja Euroopa Parlament kui kaasseadusandjad vaatavad selle ettepaneku läbi. praegusel hetkel on veel vara selle seirekeskuse kohta midagi täpsemat öelda, selle eesmärkide kohta ja, ja loomulikult ei saa veel ka täpset kuupäeva öelda, millal see keskus tegutsema hakkab. proua Plinkevitš-Jute, palun. E, suur tänu, härra minister, teie vastuse eest lootus peab ikkagi jääma, loodame, et see seirekeskus näeb ilmavalgust ühel päeval ja hakatakse ka koguma naistevastase vägivalla kohta andmeid liikmesriikides. Need liikmesriik, liikmesriikide käsutuses olevad andmed, kas need on siis praegu ebapiisavad selleks, et naistevastase vägivalla vastu võitlemine prioriteediks võtta? minu meelest eh, see prioriteet ei ole veel Euroopa Liidus täpselt defineeritud ja suur tänu. jah, tõesti, see, millest te rääkisite, ei ole sugugi vale. praegu on väga raske öelda, et eh, selleks, et eh, meil on piisavalt andmeid, mis liikmesriikides on kogutud selleks, et luua, luua seirekeskus, räägin siin andmetest erinevate vägivallatüübide kohta, vägivallajuhtumite registreerimise kohta, aga me teame, et meil on õige suund, tuleb välja töötada strateegia, metoodika selleks, et harmoneerida usaldusväärsete andmete kogumine liikmesriikide äh, kaupa, arvestades siis äh, vägivalla ulatust, äh, vägivalla tüüpe. kindlasti on vaja midagi ette võtta. tänan, on üks lisaküsimus härra Rüübikilt, palun. tänan, proua president. tänan, nõukogu. meil on agentuurid, mis juba tegelevad nende küsimustega ja võin tähelepanu Viini agentuurile kas ei oleks võimalik äh, kutsuda üles seda agentuuri tegelema keskendunult äh, just äh, antud teemaga, nii et me ei looks mingit uut institutsiooni, vaid et olemasolev agentuur, kus on kvalifitseeritud personal, saaks neid andmeid koguda, kas see oleks võimalik? tänan, härra minister ma tõesti olen selle poolt, et kasutada olemasolevaid agentuure selle asemel, et uusi luua, neid agentuure on niigi liiga palju, miks neid uusi siis luua, aga me e, peame selle otsuse tegema komisjoni ette pandud strateegia alusel ja siis me näeme, kas me saame kasutada Viini agentuuri või mitte tänan ja läheme nüüd edasi järgmise küsimuse juurde, mille on esitanud härra Fernandes ja see puudutab biojäätmeid, palun. suur tänu nõukogu on võtnud vastu otsused biojäätmete kohta kahekümne viiendal äh, juunil kaks tuhat üheksa. Äh, Euroopa Liidul on nimelt roheline raamat ja äh, nõukogu või komisjon on otsustanud viia läbi mõjuhinnangu bioloogiliselt lagunevate jäätmete olukorra kohta aastaks kaks tuhat kümme ning nõukogu kutsus komisjoni üles ka ennetusmeetmeid äh, välja töötama selleks, et äh, sorteerida jäätmeid, et eristada biolagunevaid jäätmeid, et töötada välja äh, kogu protsessi, jäätmetöötlusprotsessi jooksul võimalused eristada biojäätmeid, kasutada neid näiteks kompostiks, väetiseks ja kahe tuhande kümnendal aastal on reageerinud nõukogu komisjoni ettepanekutele seoses biojäätmete haldamisega Euroopa Liidus ja eh, selle protsessi järgmise etapiga. komisjon eh, kavatseb jätkata tööd tehniliste reeglite väljatöötamisega, mis puudutavad biojäätmete haldamist kaheksakümmend kuus, kakssada seitsekümmend kaheksa nimelt puudutab ähm, biojäätmetest tekkivat ähm, muda ning äh, loomulikult äh, jätkame tööd Belgia eesistumise ajal toimus kahekümne kaheksandal septembril ka vastavateemaline konverents, et aru, arutada siis komisjoni ettepanekuid ja konverentsi tulemused siis tehti teatavaks nõukogule neljateistkümnendal oktoobril käesoleval aastal, see tähendab äh, üsna hiljuti. tänan, härra Fernandes, palun. tänan, proua president, äh, härra minister. Euroopa Parlament võttis äh, vastu eridirektiivi sel aastal suure häälteenamusega. tegemist oli biojäätmete direktiiviga. pidades silmas õiguskindlust ja garantiisid, oleme me arvamusel, et meil ei peaks olema selline killustatud äh, lähenemine, kus äh, erinevad aspektid on kirjas erinevates direktiivides, vaid meil peaks olema üks dokument meil peaks olema kakskümmend kakskümmend strateegiast äh, lähtuv jätkusuutlik ja arukas äh, areng, meil on vaja rohkem rohelisi töökohti ja me saame võidelda ju ka kliimamuutuste vastu, kasutades äh, kõrge kvaliteediga komposti, niimoodi me mõjutame positiivselt ka Euroopa pinnaste olukorda ja ma tahaksin teada, milliseid edasisi samme nõukogu teeb? ma olen olnud seni ajaga suhteliselt suuremeelne, aga üldiselt teil on ikkagi küsimuste esitamiseks äh, pool minutit. püüan nii lühidalt teha kui võimalik, et äh, mitte aega kurjalt, kurjasti kasutada. küsimus iseenesest on väga huvitav tegelikult peab komisjon tegema et, eridirektiivi ettepaneku või siis mitte tegema. nõukogu on aru saanud, et et komisjoni teatises biojäätmete käitluse järgmiste etappide kohta ei ole komisjon täheldanud praeguses õigusaktides lünki spetsiifilistest õigusaktidest rääkides, aga on teinud siiski ühe muudatusettepaneku jääkmuda direktiivi kohta. nüüd nõukogu kahe tuhande üheksanda aasta järelduste väljatöötamisel tuli välja, et liikmesriigid jagavad arvamust, et on vaja biojäätmete eridirektiivi. nüüd ma ei saa teile vastata, kas jah või ei, liikmesriigid on tegelikult jagunenud, komisjon arvestab liikmesriikide huvidega, aga praegusel hetkel soovitakse parandada siis jääkmuda direktiivi praegust teksti. suur tänu, minister, minu kommentaarid ja märkused ei olnud teile adresseeritud ja nüüd järgmine küsimus, mille esitajaks on proua McGuinness ja mis puudutab võimalust kaksikv kujuliseks majanduslanguseks ning kolmeprotsendilise eelarve puudujäägi läbi jätkusuutlikkust president, chers kolleeg. president, kolleegid, majanduskasvu ja stabiilsuspakti põhieesmärk on Hiina stabiilsuse tagamine Euroopa Liidus ning vastavalt aluslepingutele peavad liikmesriigid sidusat majanduspoliitikat ajama ning arvestama Euroopa Liidu majanduspoliitiliste suunistega seitsmendal septembril otsustas nõukogu põhieesmärgid paika panna kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks, nimelt kooskõlastada stabiilsuspakti äh, täitmise kalender liikmesriikide vahel, et oleks tagatud äh, struk-, Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise, vaheline eelarveprotsesside äh, järelevalve ning peab ütlema, et see protsess aitab majanduskoordineerimist Euroopa Liidus tugevdada, tugevdada ka euro-, eelarvedistsipliini, tagada majandus, makromajanduslik stabiilsus ning majanduskasv. vastavalt aluslepingutes sätestatud pädevustele õhutab nõukogu liikmesriik kõike eelarvedistsipliinist kinni pidama. Euroopa kakskümmend kakskümmend on Euroopa Liidu uus äh, tööhõive ja majandus, aruka majanduskasvu strateegia, võeti vastu ülemkogul seitsmeteistkümnendal juunil ning see vastab meie äh, väljakutsetele äh, poliitika tuleb ümber orienteerida, arvestades kriisi läbi viimaks eh, pikemas ja keskpikas perspektiivis reforme, mis keskenduvad tööhõivele ning garanteerivad ka riigi rahanduse jätkusuutlikkuse. strateegia Euroopa kakskümmend kakskümmend on välja toonud eh, kõige olulisemad eesmärgid, töökohtade loomiseks, nimelt äh, teadusuuringute, innovatsiooni arendamine, hariduse toetamine ning samuti sotsiaalse kaasatuse tõhustamine, vaesuse vähendamine. nagu te näete, sellel strateegial ja majanduse kasvu stabiilsuspaktil on palju ühist. proua Meginas, palun tänan selle vastuse eest, ma ootasin küll põhjalikumat, kuid ma tänan teid siiski. Äh, Finugel erakond toetab seda kolmeprotsendilist eesmärki ja enamik Iirimaa suurimaid parteisid samuti ja ma usun, et see eesmärk ja tähtaeg selle saavutamiseks on elulise tähtsusega äh, mitte ainult meie enda huvides, vaid Euroopa Liidu huvides. ma juhiksin teie tähelepanu äh, äh selle maja sõbra äh, endise peaministri sõnadele kes ütles otseselt, millised on meie seisvad väljakutsed, millised on tegelikud faktid ja mida me suudame ära teha, arvestades neid raskeid eesmärke ja Iirimaa äh, on mitmeid võimalusi äh, nende eesmärkide saavutamiseks läbi kannatuste, sellega kaasneb küll valu, kuid me suudame selle valuga toime tulla. tänan, minister. sõna on teil. Alors, Je, vous évoquez le ma mõistan Iiri probleeme ja muidugi tunneme kaasa Iirimaale. see vastus, mille ma teile, teie küsimusele on, on, on muidugi laialt, laiem, sellepärast et see puudutab kahe, kahtekümmet seitset liikmesriiki, sest meil peab olema ühtne rahandus ja, ja äh, kriisist väljumise poliitika ning ikkagi on mitmetes liikmesriikides äh, riigivõlg äh, liigselt suur juba, juba kolme aasta, viimase aasta jooksul olnud äh, ja me mõistame, et ka Iirimaal on praegu rasked ajad. uskuge siiski, et Euroopa Liit mõistab teie olukorda. aga mitmed riigid kogevad praegu sarnast olukorda või koge-, kogevad seda homme ja äh, komisjon võttis vastu majandusjuhtimise dokumendi sel nädalal, mis näitab, et me ei jäta ühtegi liikmesriiki äh, hätta, te mõistsite Kreeka puhul, me, me näitasime üles solidaarsust, me muidugi ei, ei võrdle teie kahe riigi olukordi, aga mõistke, et Euroopa Liit ei jäta kedagi hätta kahekümne seitsme liikmesriigi seast härra minister, mul on mitmeid äh, täiendavaid küsimusi ja taotlusi ja jällegi ma pean tegema valiku, arvestades seda, kes on juba sõna saanud ja ka samuti poliitilist fraktsioonide välist tasakaalu. härra Crowley ja härra Papa-Nikolau, teil on õigus esitada täiendavad küsimused, härra Crowley esimesena. tänan, proua president, ja ma tahan tänan ka nõukogu esindajat vastuse eest, kuid kaks lühiaspekti, kõigepealt kui me arutame seda kolmeprotsendilist äh, eelarve puudujäägi, siis tundub, et erinevates liikmesriikides kasutatakse erinevaid raamatupidamisstandardeid ja erinevaid kriteeriume. ja teiseks, kui me räägime jõustamisest, kui palju paindlikkust seal on, arvestades praegust kriisiolukorda, mis on mõjutanud kõiki liikmesriike äh, ja kas on võimalik ka selle kolmeprotsendilise ähm, näitaja seas ka mingit veamäära arvestada? στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. härra Papa-Nikolau, täna minister nõukogu järeldustes ja strateegias aastaks kaks tuhat kakskümmend sisaldub sõnum, äh, mis on optimistlikult meelestatud ja täna rääkides eelarve vastuvõtmisest ja mõeldes meie kahe tuhande kahekümne aasta eesmärkidele uuendustegevuse ja energia vallas, on oluline, et me liiguksime edasi vastavalt oma võimetele, kui me mõtleme nüüd tasakaalu saavutamisele Euroopa Liidu põhja- ja lõunapiirkondade vahel ja mõtleme sellel, millised avaldused on teinud Eurogrupi esimees sellel teemal ja Saksamaa kui üks suurriik selles piirkonnas ja kui me mõtleme olukorrale Kreekale, siis mulle tundub, et et teatud riikides kasutatakse äh, seda ära ja äh, me peaksime mõtlema sellele, kuidas äh, vähendada erinevust Euroopa põhja ja lõuna vahel. kaks küsimust, kaks vastust. esimesele küsimusele vastaksin, et loomulikult äh, kuni tänaseni ja täna ka veel on raamatupidamisstandardites erinevusi. raamatupidamisstandardite harmoneerimine on muidugi hea eesmärk, sest kui tõesti homme saame me kahekümne seitsme liikmesriigi seas ausalt majandusest rääkida, siis see tähendab seda, et me peame seda tegema ühtsete raamatupidamisnormide alusel ja praegusel hetkel seda ka taotletakse, aga nüüd see kolmeprotsendiline marginaal Äh, selle puhul tahaksin öelda, et äh, paindlikkust on üles näidatud nii kahe tuhande üheksandal kui kahe tuhande kümnendal aastal ja näidatakse üles ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, sest kui te tõesti soovite äh, rangelt kolmeprotsendilisest piirist kinni pidada, siis muide sel aastal jääksime me kõik eelarve kontrolli plaani alt välja, nii see päris ei ole, Euroopa Liidu institutsioonid mõistsid, et kriisi tõttu peab liikmesriikidele aega andma, et nad suudaksid taastada oma eelarvest tasakaalu kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. Põhja ja Lõuna erinevustest rääkides tahaksin öelda, et olgu siis põhja-lõuna erinevused või siis erinevused liikmesriikide vahel, nende vahel, kes on suutnud Euroopa Liidu abi ära kasutada oma majanduse arendamiseks, tootlikkuse tõhustamiseks, tööhõive parandamiseks ja nende vahel, kes ei ole suutnud, siis ähm, tahaksin öelda, et Euroopa Liit on siin eelkõige selleks, et et Euroopa Liidus sidusust, ühtsust äh, alal hoida, selleks on meil ka ühtekuuluvusfond ja need vahendid äh, peavadki toimima selle nimel, et vähendada erisusi põhja ja lõuna vahel, aga kindlasti pole see mitte ainus äh, niisugune tasakaalutelg, mis Euroopa Liidus eksisteerib. tänan ja nüüd proua Tiko küsimus, äh, mis ilmselt saab olema täna õhtul viimane ja see puudutab nõukogu meetmeid töötajate vaba liikumise soodustamiseks liikmesriikide vahel. president, kolleegid, nõukogu tuletab meelde, et vaba liikum-, inimeste vaba liikumine on üks põhiõigusi Euroopa Liidus ja see kindlasti puudutab Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda, töötada ja elada eh, erinevates liikmesriikides. iga liikmesriik otsustab aga ise, milliseid piiranguid kehtestada, et kaitsta oma tööturgu ning otsustada kas hoida eh, neid eh, piiranguid või võtta vastu üleminekuperiood kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprillis kaotatakse piirangud nendele liikidele, kes eh, ühinesid kahe tuhande neljateist, neljandal aastal, hiljem ka-, kaovad piirangud kahe tuhande seitsmendal aastal ühinenud liikme, liikmesriikidele arvestades siis äh, üleminekuperioodi kolmandat faasi, kui liikmesriigid saavad kinnitada, et nende äh, tööturgudele enam ohtu ei ole. Äh, Taanimaa andis vaba libipääsu oma tööturule ja ei ole muutnud neid tingimusi, aga enamus liikmesriikides on ikkagi Euroopa Liidu kodanikele, kes ühinesid ähm, siis Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandal aastal, teatud piirangud seadnud. nõukogu on konstateerinud, et majanduskriisi ei tohi ära kasutada, et äh, nimetatud piiranguid alal hoida äh, ja kutsub üles liikmesriike äh, vältima selliseid piiranguid ning võtma kasutusele äh, ajakohasemaid meetmeid, et ähm, kaasata äh, professionaale äh, oma tööturul ning tagada inimeste vaba liikumise võimalus vastavalt aluslepingutele. ma luban proua Tikaol ja härra Papa-Nikolaol esitada täiendavat küsimust proua Tikao kõigepealt tänan, president, minister, tänan teid selle vastuse eest. ja ma kutsun teid üles ja kutsun üles nõukogu üles kutsuma liikmesriike lõpetama äh, vaba liikumise takistamine, eriti Rumeeniast ja Bulgaariast. lubage juhtida tähelepanu asjaolule, et võrdsete võimaluste loomine tööjõuturul kõikidele töötajatele kõikidest liikmesriikidest tähendab töötajate kaitset äh, sihtkohariikides. palun pöörduge liikmesriikide poole, et nad lõpetaksid äh, vaba liikumise takistamise. suur tänu et mul on võimalus veel kord sõna võtta. minister, me kuulsime probleemidest, mis on seotud töötajate liikuvusega. samal ajal Euroopas on käivitanud algatused liikuvuse soodustamiseks sellel raskel ajaperioodil. väga paljude Euroopa kodanike jaoks, eriti noorte jaoks, on see üks valikuvõimalustest. kahe tuhande seitsmendal aastal me juba rääkisime töötajate liikuvusest ja nüüd me oleme jõudnud aastasse kaks tuhat kümme meil on Leonardo da Vinci programm, mis soodustab töötajate vaba liikumist ja me loodame, et sellel teemal tehakse ka uusi ettepanekuid ja algatusi. ja veel üks täiendava küsimuse soov, proua Sinkler, ja ma luban teile esitada selle. täna on proua president lühidalt, milliseid samme on nõukogu teinud, et töötajate liikumine ja Euroopa Liitu saabuvate põgenike liikumine ei oleks tekitatud, et nad saaksid vajalikud dokumendid edasi liikuda järgmistesse eh, liikmesriikide ja siis ma viitan siin pagulaskonventsioonile aastast viiskümmend üks. minister. tänan, minister, kas te olete valmis kolmele küsimusele vastama? kõigepealt, töötajate vaba liikumine on nõukogude jaoks väga tähtis prioriteet liikmesriikidele, kellel on teatud piirangud veel alles, soovitame põhjalikult analüüsida äh, üleminekuperioodi, mille jooksul piirangud kehtivad ning palume neil ka kaaluda, kuidas piiranguid mm, maha võtta see on tõesti nõukogu prioriteet, aga see on eelkõige eesistuma Belgia prioriteet, sest ähm, meie nõukogu äh, kolme riigi, Hispaania, Belgia ja Ungari jaoks on see väga tähtis, sest me töötame praegu koos selleks, et edendada nelja põhivabadust Euroopa Liidus, et ära kasutada ühisturu äh, kogu potentsiaali ning äh, seetõttu me olemegi palunud liikmesriikidel kaaluda üleminekuperioodi seoses äh, liikumispiirangutega tööjõule. kas need piirangud on ka töötajate vaba liikumise põhimõttega vastuolus? piirangud on ära märgitud juba liitumislepingutes ja muide, seda saab, selliseid piiranguid võib iga Euroopa Liidu ühinemise puhul kohandada vastavalt siis tööturu analüüsile ja liikmesriigid ise saavad siis otsustada, kas kehtestada piiranguid või siis üleminekuperioodil need ka kehtestuks tunnist-, tunnistada. Need puudutasid nii kahe tuhande neljandal kui ka kahe tuhande seitsmendal aastal ühinenud riike. nüüd need küsimused, millele ajapuudusel vastata ei saanud, saavad kirjalikud vastused, mul on enne lõppu veel üks teade ALDE fraktsioonilt oleme saanud taotluse kohtuda Andre, äh, härra Enrique Guerra Salomiga põhiseaduskomisjonis selleks, et ta Ramona Tundot asendaks. kui keegi selle vastu ei ole, siis määratakse nimetatud kolleeg